kaks teadaannet. esimene. palun, kolleegid, istuge, et me saaksime jätkata. esiteks äh, olen äh, saanud ECR äh, fraktsioonist taotluse seoses muudatustega komisjonide ja delegatsioonide koosseisus ja need on selle istungi protokollis.